ja, damit steigen wir in die, Entschuldigung. nii. nüüd jätkame päevakorraga äh,. raportöör jõuab veidi hiljem kohale ning äh, alustame seetõttu härra Pufani ettekandega. palun, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad peamine küsimus, millega me täna tegeleme, on see, kas Caesar äh, on saavutanud ettenähtud eesmärgid. mina üritan omalt poolt äh, anda panuse sellesse arutellu, et mm, tulenevalt aruandest number kaheksateist aastast kaks tuhat seitseteist, äh, aruande pealkiri on Ühtne Euroopa taevas, kas muutunud kult-, muutunud kultuur, ent mitte ühtne taevas Euroopa Ühtse Taeva algatusega äh, tuldi välja selleks, et muuta tõhusamaks lennujuhtimist Euroopas ning eesmärgiks oli teatud pädevused viia üle liikmesriikide tasandilt Euroopa Liidu tasandile. algatusega alustati aastal äh, kaks tuhat neli ning äh, seda tehti Caesar projekti vormis. ühtne Euroopa taevas, ATM uuringud ning äh, selle toetuseks äh, alg-, alustati ka mitme rahalise meetmega. kava üldine eesmärk oli kolmekordistada võimekus, äh, vähendada lennujuhtimiskulusid ning kümne protsendi võrra vähendada ka keskkonnale tekkivat kahju, samas kui äh, kümnekordselt suureneks tõhus, turvalisus. kogu finantspakett perioodi kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kakskümmend vältel äh, on kavandatud äh, summas kolm koma kaheksa miljardit eurot, mis jaguneb äh, arendus- ja rakendusfaasi vahel vastavalt üks koma kolm miljardit ja kaks koma viis miljardit eurot. nüüd natuke sellest, kuidas me auditi läbi viisime auditi käigus äh, vaatlesime küsimusi nagu näiteks, kas SES äh, e algatus oli õigustatud ning äh, millisel määral selle komponentide valik, siis funktsionaalsed õhuruumi plokid ja, ja projekti etappide määratlus on andnud panuse tõhusamasse lennujuhtimisse Euroopas Cesar projekti rakendusetapp on praegu auditi esemeks, hetkel toimub selles suhtes audit. nii et äh, praeguse äh, raporti koostamiseks käisime viies liikmesriigis nende lennujuhtimisasutustes Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Rootsi, Ühendkuningriik ning käisime ka oluliste selle sektori ettevõtjate ja operaatorite juures. mis me tuvastasime? me tuvastasime, et ühtne Euroopa taevas on algat-, algatusena on õigustatud, sellepärast et eh, siiani takistas tõhusust eh, selle valdkonna killustatus ja riiklikud monopolid. me nägime, et eh, tegevuskava eri komponendid moodustavad sidusa terviku mis üritab tegeleda olemasolevate vajakajäämistega. samas projekti põhieesmärgid formuleeriti siis, kui lendude maht kasvas oluliselt ning, ning seetõttu, seetõttu, et maht on hiljem vähenenud, on kaks tuhat viis määratletud eesmärgid muutunud sisuliselt saavutamatuks. positiivse poole pealt on aga lennujuhtimine muutunud tõhusamaks ja läbipaistvamaks. mõnedes aspektides ei ole ootustele vastavaid eesmärk, tulemusi saavutatud. et vii-, viivitused on olnud suuremad kui kavandatud. nii et kasutajate poolt makstavad äh, tasud on vähenenud vaid nelja protsendi võrra kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kuusteist, sest need sõltuvad äh, lendude mahust. ning äh, mõõdikute kehtestamise protsess on pikaldane ja keeruline. märgime, et, et sisuline, äh, sisulist äh, siis võitlust killustamise, killustumisega ei ole õnnestunud äh, edukalt läbi viia. ning lendude maht on kasvanud aeglaselt ja seetõttu ei ole mm, see algatus olnud nii tulemuslik, kui loodeti. funktsionaalsed äh, õhuruumi plokid on, on muu-, on a-, samas aitavad teha koostööd, need on iseendast äh, positiivne nähtus, aga ei, nad ei toimi nii, nagu algselt kavandati. me nägime oma mm, külaskäikude käigus, et äh, liikmesriikide järelevalveasutuste järelevalve roll, rolli mm, rakendamist takistab see, et nad ei ole äh, alati siseriikliku ANSP suhtes sõltumatud. mis puudutab CESAR projekti, siis leidsime, et see äh, edendas peamiste sidusrühmade tegevust ning aitas koordineerida uuringuid antud valdkonnas. Cesari ühisettevõte on, on pakkunud mitmeid uuenduslikke lahendusi nii tehnoloogia kui ka lendude opereerimise valdkonnas Euroopa Liidu roll projektis on arenenud projekti algusest saadik. nii selles, mis puudutab ulatust, ajaraami kui ka finantseeringut. märgime, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta seisuga oli mm, algatus rakendatud ainult oluliselt, äh, ainult osaliselt ning äh, eesmärkide täitmine äh, lükati aastasse kaks tuhat kolmkümmend viis, algselt ette nähtud kaks tuhat kakskümmend asemel. auditi lõpus tegime mitmeid, esitasime mitmeid soovitusi puuduste kõrvaldamiseks. palusime Euroopa Komisjonil üle vaadata ühtse Euroopa taeva peamised eesmärgid, tagamaks, et need on piisavalt ambitsioonikad ning tulemuste parandamiseks. Nad peaksid olema seotud mõõdikutega äh, mille täitmist on võimalik hinnata. komisjon peaks samuti eh, vaat-, hindama, kas praegused nõuded funktsionaalsetele õhuruumi plokkidele lisavad väärtust ja kas on mingeid muid variante selles valdkonnas. siseriiklikud järelevalveasutused peaksid olema täiesti sõltumatud ning täitma oma ülesandeid eh, ning omama selleks vajalikke volitusi. komisjon peaks samuti hindama teatud aspekte tulemusskeemides ning voolu joonestama tulemuskavade heakskiitmise protsessi. mis puudutab järgmist perioodi, algatuses peaks komisjon hindama oluliste tulemusnäitajate nõuete adekvaatsust ja vajadusel neid muutma. mis puudutab eh, uuringuid lennujuhtimise valdkonnas, siis kui komisjon soovib neid rahastada pärast aastat kaks tuhat kakskümmend neli, tuleks selleks koostada piisavad põhjendused. tuleb samuti märkida, et eh, Caesar, eh, Caesar U, mis on ajutise mandaadiga, siis eh, on sellest kasu pikaajaliste uuringute korraldamisel, aga suurendamaks selle mm, vastut-, eh, vastutavust, peab komisjon paika panema selged teetähised ja eelarve ning eh, ju peab andma aru nende saavutamisest. lõpuks peab komisjon prioritiseerima Euroopa Liidu toetust teadus-arenduslahendustele. ning kui kõike seda õnnestub teha, siis peaks olema Ühtse taeva algatuse eesmärgid võimalikud saavutada. suur tänu ning äh, sooviksin äh, esitleda, näidata kõigile ka Amanda slaidi. aitäh, härra Puhvan! Äh, härra Maleiro, kes on siis äh, eriaruande autor. aitäh, tere päevast, suur tänu, et te mind kutsusite siia ning tahaksin teid selle algatuse eest tunnustada. me koostasime äh, PowerPoint ettekande, siin on palju slaidi, aga ma arvan, et me kõiki ükshaaval läbi ei vaata, sest see tähendaks, et me hakkaksime üle kordama härra Puffoni poolt öeldut. aga rõhutaksin paari sõnumit, mis minu arvates on selle äh, seminari käigus tähtsad. Lähemegi nende juurde siis. esimene sõnum, mida soovime rõhutada või illustreerida, puudutab killustatust. lennukontrollisüsteeme on see juba aastakümneid painanud. vaatamata viimase kahekümne aasta edule kõigepealt aerokontrolli raamistikus ning siis ka ühise Euroopa taeva algatuse raames on tõesti killustatus vähenenud, aga ta endiselt on olemas. näiteks teenuste pakka, pakkumise, tehnoloogia või infrastruktuuri tasandil. kõik need lennujuhtimise tasandid öö, toimivad ikkagi öö, riigipiiri piiride sees, mitte tegutsemis vastavalt vajadustele. seega see on üks suurimaid probleeme Euroopa ühise taeva puhul. teine sõnum teile täna puudutab meie töö auditi ulatust. ühtne Euroopa taevas koosneb erinevatest regulatiivsetest instrumentidest, me vaatasime nad ükshaaval läbi, mõningad nendest läbi, nimelt õhulogid ja muud sarnased. me ei vaadanud viimast ellurakendamisfaasi ühtse Euroopa taeva puhul. me praegusel hetkel viime läbi ka Cesari ellurakendamisfaasi auditit ning ka sealt tuleb kindlasti huvitavaid sõnumeid, aga see töö lõpeb alles järgmise aasta äh, äh, alguses. järgmine sõnum, ma jätsin mõningad slaidid vahele, sest härra Puhvan juba mainis seda, et ühtne Euroopa taevas on äh, täiesti põhjendatud, tulenevalt praegusest killustatusest soovisime rõhutada ka seda, et äh, selle algatuse kvantitatiivsed tulemused on äh, madalamad kui oodatud. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, hilinemised olid rekordmadalal, aga pärast seda on nad jällegi suurenenud ja suurenevad ka praegu. ehk siis olukord on kahe tuhande seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal aastal veel halvenenud me arvame, et see tuleneb osaliselt sellest, et defragmenteerimist pole veel täielikult saavutatud. jah, koostöö on paranenud naaberriikide vahel, aga tõelist killustatust pole veel kaotatud. teenuste pakkumises, infrastruktuuris, mis toetab lennujuhtimisteenust. tehnoloogia on samuti riigiti killustunud tegime siin mitmeid soovitusi oma aruandes. soovitus number kaks puudutab funktsionaalseid õhulogisid. me soovime, et vaadatakse üle, kas nad on mõttekad ja, ja nende jaoks on vaja regulatiivseid nõudmisi kehtestada ning komisjon peaks kaaluma ka teisi poliitilisi meetmeid, mis võiks äh, seljatada selle killustatuse. näiteks aktiivselt võiks toetada äh, integreeritud teenuste pakkumist. näiteks võiks paremini koolitada lennujuhte. seetõttu äh, on meil ka soovitusi number üheksa ehk siis prioriteediks peaks olema ka teadus- ja arendustegevus see tabel peaks näitama, illustreerima viimase kahekümne aasta arenguid lennujuhtimises. see roheline joon üheksakümnendate alguses näitab, kui palju oli hilinemisi, seda enam ei ole, hilinemised on nüüd vastuvõetavale tasandile kukkunud, kaks tuhat kolmteist oli nende tase rekordmadalal, aga pärast seda on hilinemised koos liikluse tihenemisega suurenenud. seega lennujuhid peavad sellega nüüd kuidagi hakkama saama. veel üks sõnum Caesari pro-, projekti kohta. Nende kahe esimese faasi puhul, siis ta on tõesti aidanud parandada koordineeritust varasemas killustatud teadus- ja arendustegevuse valdkonnas. see on tegelikult üsna suur saavutus lennu jaamad ja lennuettevõtted näiteks on kõik kokku toodud ühe laua taha, see on oluline saavutus. aga audiitoritena soovisime rõhutada, et Euroopa Liidu poolne toetus Caesarile pidi olema piiratud ajaliselt ja rahaliselt. siin on meil need rahad ka äh,, rahaline osa ka ees esimene faas pidi lõppema äh, kaks tuhat seitse, teine faas kaks tuhat kolmteist ning praegune rakendusfaas, selle jaoks ei peaks üldse äh, rahalist toetust enam maksma, aga Cesar on praegusel hetkel avatud projekt, algne kahe tuhande äh, kahekümnenda aasta tähtaeg on lükatud viie aasta võrra edasi ning Euroopa Liidu poolt on lisatud ka uusi rahasid oluline oli meie arvates rõhutada, et see projekti lõpp ei ole veel kindel. seetõttu tegime oma soovituse number seitse, ehk siis tuleks üle vaadata Euroopa Liidu poolne toetus Seesarile, pidades silmas selle pikaajalist kestvust. kuna teadus- ja arendustegevusel siin on pikema perspektiivi arvesse võetud peame me mõtlema, kas Euroopa Liit peab sekkuma ja oma toetusi maksma ning teiseks, praegusel hetkel on äh, meil see ajutine struktuur ühisettevõtte näol, kas see on ka piisav? kuna tegemist on pikema perspektiiviga, siis tuleb üles vaadata ka äh, ühisettevõtte vastutus kas nad suudavad täita oma eesmärke suurt plaani silmas pidades. ja lõpetuseks ja nüüd ma kordan üle juba varem öeldud, meie arvates ühisettevõtte tegevuse prioriteediks peaks olema just konkurentsi öö, säilitamine keskkonnas ning killustatuse lõppemine. meil oli mitmeid öö, teadus- ja arendustegevuse projekte ning me soovime, et keskendutaks sellistele lahendustele, mis aitavad kõige paremini saavutada killustatuse lõpetamist. see olekski kõik nendest soovitustest, härra Puhvan juba mainis neid ka, minu poolt oleks ka kõik, suur tänu! aitäh ja nüüd annaksin sõna härra Puensiule, äh, Rumeenia asesuursaadikule Euroopa Liidu juures. Thank you very much, I m uh... Äh, suur tänu, mul on väga hea meel osaleda siin seminaril nii liikmesriigi Rumeenia poolt kui ka arvestades äh, ka meie tulevast eesistumist. aga kohe ähm, teema juurde minnes võib öelda, et CES ja Cesar muutsid äh, kogu lennuliikluse pilti Euroopas. Rumeenia äh, on nii ähm, tehnoloogiliselt äh, kui ka muude vahenditega püüdnud neid algatusi ellu viia ja ootame, et Äh, kontrollikoja äh, Cesari teemaline äh, raport välja tuleks ehk aastal kaks tuhat üheksateist on seda oodata. seal on kindlasti hulgaliselt ka tundlikke teemasid nagu sisejulgeolek, keskkonnateemad, hulk erinevaid sidusrühmi, ärimudelid, mis on erinevad ja nii edasi. ja meil on äh, piirangud äh, erinevate äh, eesmärkide seadmisel olnud ja ETNAS ei ole Rumeenias veel päris norme täitnud ja Pregas me püüame leida lahendusi koostöös komisjoniga. ja tänu sellele saame siis ka järgmisi teenuseid Rumeenias välja arendada. Cesar on nüüd äh, jär-, äh, viimasesse järku jõudnud kasutusele võtt, on nüüd äh, käimas ja Rumeenia, nii nagu teisedki liikmesriigid, on ähm, praegu siis lennuliikluse juhtimist ajakohastamas ja meie teenuseosutaja koos siis äh, teiste äh, äh, kolleegidega siis Ungarist ja Poolast siis otsustasime luua ühise ettevõtte ja me seega osaleme sellega mitmetes projektides Seesari eesmärkide elluviimiseks ja muuhulgas siis ka Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise rahastu raames ja meil on siis äh, seal erinevad ähm, projektid. ja ühe eesmärk on siis äh, navigatsioonisüsteemide äh, ajakohastamine, et siis marsruute oleks võimalik kohandada ja optimeerida ja Rumeenia teeb siin, ähm, on siis planeerinud erinevaid tegevusi ja projekti öö, elluviimine tooks kaasa siis positiivseid tulemusi seitsmeteistkümne Rumeenia lennuvälja jaoks ja siin on hästi näha, kuidas siis komisjoni juhitud projektide sünergiat saab ära kasutada. ja meil on siis ATM kaks tuhat viisteist projekt, mille eesmärgiks on äh, Äh, lennu äh, juhtimise äh, ohutuse ähm, parandamine ja eesmärk on siis seda kaasajastada. ja süsteemi funktsionaalsus on igati kooskõlas siis CSSR-i nõud-, nõuetega ja funktsionaalse õhuruumi osa määratlemine on siis hästi ka aidanud kõigepealt ellu viia esimest etappi selles kavas, kaks etappi on veel jäänud ja siin on mitmeid äh, faktoreid, mida tuleb äh, arvesse äh, võtta siis reaalajas, tuleb ka võtta arvesse reaalajas lennuandmeid ja nii edasi. And uh, in a nutshell just to say that, that it's obvious we should selge on, et me igati toetame CES ja Cesarit, kuid Euroopa ähm, lennujuhtimissüsteemi kaasajastamine saab olla edukas ainult siis, kui see tehakse, kui seda viiakse läbi sünkroniseeritult ja võetakse arvesse ka kohapealseid tingimusi. nüüd saab järgmisena sõna härra Kornelis Digimusa, suur tänu. kõigepealt äh, sooviksin tänada eelarve kontrolli komisjoni äh, ja selle äh, presidenti, härra Marineskut, et äh, meil on selline võimalus nüüd äh, kõneleda Euroopa ühtsest taevast ja selle tehnoloogilistest aspektidest. tänaksin ka äh, esimesi kõnelejaid, härra Puhvanit, härra Meleirat ja härra suursaadikut. pean ütlema, et me oleme väga head koostööd teinud Kontrollikojaga ka ja väga eh, hindame eh, nende soovitusi. ja me oleme saanud nõnda paremini mõista, kuhu me peaksime liikuma ja nende soovitused võetakse järk-järgult siis meie töös arvesse. meil oli aastal kaks tuhat neli väga, olid väga kõrged ootused, need ei ole kuskile kadunud, aga nüüd oleme kogemusest õppinud ja peame ka tagama, et oleme, oleksime endiselt tulemuslikud ja liiguksime õiges suunas minu poolt äh, paar sõna äh, selle kohta, kuidas me peaksime ehk edasi liikuma ja kuidas meie oleme siis sellega algust teinud. kõigepealt üks oluline äh, element on see, et see ühtne, Ühtse taeva projekt on igati asjakohane, ma arvan, et kõik on sellega nõus. tõesti, me peame seda tegema, see on hädavajalik, seda ei saa kahtluse alla seada ja see on ju selge, sest Euroopa on lennunduse mõttes väike manner, siin on väga tihe lennuliiklus, väga ähm, palju aeronavigatsiooniteenuse osutajaid ja on selge, et me peame koostööd tegema et see süsteem äh, oleks toimiv. selles ei ole mingit kahtlust ja seetõttu on tarvis Euroopa koostööd. me usume, et äh, ühtne taevas on juba andnud äh, mõningaid häid tulemusi, näiteks ohutuse tase, tase on säilinud, isegi paranenud. meil on olnud ka läbilaskevõime puhul ja, ja hilinemiste vähendamisel ja ka keskkonna vallas on olnud positiivseid äh, Ähm, tulemusi paar aastat tagasi hilinemised äh, olid ajaloo madalamal tasemel, aga nüüd on äh, tasapisi äh, hilinemised jälle suurenemas, nii et selge, mm, et see on praegune e-, eesmärk, e-, mis on seatud, ei, ei ole saavutatud, nii et me peaksime Äh, parandama läbilaskevõimet siin süsteemis ja selleks on vaja äh, õigeaegseid äh, investeeringuid ja ka piisavalt paindlikkust, me peame süsteemis tagama paremat vastupanuvõimet ja võtma kasutusele kaasaegset tehnoloogiat. seetõttu ongi tarvis praegu selle kõige üle järele mõelda. me oleme ka keskkonnamõjude osas teinud edusamme, see oli ka ühtse taeva puhul väga oluline, ka lennude ähm, ähm, tõhusus ja äh, ümbersõidud äh, äh, on siis vähenenud aastast kaks tuhat neli oli siis viis koma viisteist protsenti ja nüüd on see kaks koma kaheksakümmend neli protsenti. ja äh, selle perioodi jooksul oli siis selgelt näha äh, vähenemist ja siin on olnud mitmeid algatusi, mis on äh, selle tulemuse saavutamisele kaasa aidanud. kui lennuruumi kasutajad on siis äh, saanud ka otsemat äh, teed mööda lennata, et ka kulusid äh, kontrolli all hoida ja samas see langeb ka kokku meie ees, e-, keskkonna eesmärkidega. siis, mis puudutab lennujuhtimise lennuliikluse juhtimise kulusid, selle vähendamist aastal kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist ka nominaalväärtuses need kulud vähenesid Äh, kapitali, äh, planeeritud kapitali äh, kulude osas on olnud küll hilinemist ja see on ka lükanud edasi olulisi investeeringuid ja seda tuleb silmas pidada kui me tulevikku vaatame ja me oleme nõus kontrollikojaga selles osas, et siin on teatud puudusi, nendega tuleb tegeleda, meil ei ole piisavaid äh, tõendeid selle kohta, et tegelikult on ka õhuruumi killustatust äh, vähendatud. ja siin on ka mitmeid struktuurseid probleeme, millega peame veel tegelema, et äh, eesmärke saavutada mainiti äh, äh, vist ka äh, ajas piiratud Cäsari projekti, kuid ähm, tegelikult see Ühtse taeva projekt on ikkagi nii-öelda põlvkonna projekt ja ma arvan, et seda jõupingutust tuleb järjepidevalt jätkata. ja mitte niisama jätkata, vaid teha seda koordineeritult ja me peame kõiki kasutuses olevaid vahendeid kasutama meil on äh, eeskirju, äh, mida täita, meil on äh, norme, standarde, meil on tehnoloogilised programmid, meil on operatiivmeetmed, näiteks võrgujuhtidega, meil on ka erinevaid vahendeid ette nähtud siis teadusuuringuteks ja ka tasude skeem on üks võimalikke vahendeid. nüüd, mis puudutab tehnoloogilist äh, mõõdet, sest äh, kui me tõesti soovime äh, head läbilaskevõimet ja tulemuslikkust, siis tuleb just selles vallas palju jõupingutusi teha, on tarvis moderniseerida, peame rohkem kasutama teenusepõhiseid ärimudeleid ja süsteemid peavad paremini ähm, mastaabisäästu suutma teha, meil on ka sa-, satelliidi äh, sideabi kasutama, meil on kommunikatsiooni ähm, IKT äh, mm, vahendid, ähm, mida võiksime ka siin sektoris paremini kasutusele võtta no see tähendab, et äh, me ei tohiks jääda äh, vanadesse süsteemidesse kinni, mis ka aitab kaasa sellele praegusele killustatusele. Äh, ja ei tohi jääda näiteks süsteemide juurde, mida kasutavad ainult mõned vanad tüüpi äh, lennukid ja me ei tohiks ka dubleerida järelevalvesüsteeme, nii et see kõik äh, eeldab koordineeritud äh, rakendamist. Mm, siin tuleks siis võtta arvesse hulgaliselt erinevaid projekte, mida üheaegselt ellu viia, projekti juhtimine on tõesti äärmiselt tähtis, seda tuleb Euroopa tasandil teha ja kaasata äh, kõik äh, osapooled, liikmesriigid, äh, lennufirmad, tehnoloogia väljatöötajad ja nii edasi. ja lõpuks veel paar sõna Äh, eeskirjade koha pealt meil on tarvis võimalikku, võimalikult laia regulatsiooni ja äh, ühtne Euroopa taevas, seda just on, seal seatakse sobivad eesmärgid ja määratletakse ka vahendid, kuidas nendeni jõuda, me tegime äh, paar aastat tagasi ettepaneku, kuid nõukogu blokeeris selle ja see oli SES2 pluss nimeline, meie arvates ikkagi äh, hulk sellest on endiselt äh, asjakohane, kontekst muidugi on muutunud, lennundussektor on äh, arenenud ja lennuliikluse tihedus on ähm, tohutult kasvanud Euroopa Liidus möödunud aastal kõige enam võrreldes ähm, muude piirkondadega ja Euroopa Parlament, viitan siin ka härra Marineskole, võiks hinnata, kas see tekst so-, veel sobiks ja kuidas saaks seda ajakohastada praegustele vajadustele. meil on ka äh, üks töörühm, väike äh, rühm äh, asjatundjaid Mm, kes siis äh, sügisest tööle asuvad ja kasutavad siis kõigepealt ära mainitud auditeid, aga äh, ka Euroopa õhuruumi ülesehituse äh, uurimust, mis on koostamisel ja valmib aasta lõpuks ja nad ajakohastavad ka seda Äh, üldkava, masterplani ja sellest lähtudes me ka loodame, et äh, me jõuame järeldusele siis, kuidas peaks ajakohastama seda SES äh, määrust, et siis läbilaskevõimet tulevikus suurendada, et süsteem oleks vastupidav, et tuleks toime näiteks töökatkestustega, personalipuudusega ja nii edasi, et süsteem oleks piisavalt paindlik ja et kõik see toimuks kulutõhusal äh, viisil, on äh, meie selge eesmärk. seetõttu me peaksime ka kaasaegse tehnoloogia äh, sisseviimist kiirendama, lähtuma teenusepõhisest lähenemisest, meil on tarvis tugevdatud koostööd, meil oleks tarvis leida paremaid koostöövorme kui seni, meil on tarvis tugevat võrgustiku juhti kes äh, suudaks seda laiemat Euroopa õhuruumi koordineerida ja meil oleks tarvis ka äh, asjakohaseid äh, finantsstiimuleid ja instrumente, et selle kõigeni jõuda ja liikuda edasi siis meie eesmärgi saavutamisel koos parlamendiga, loodetavasti ka nõukogu ühel hetkel on valmis sellega kaasa tulema, aitäh! aitäh! Te, te rääkisite väga kenasti sellest, kuidas see toimuma, toimuda võiks ja kui kaua see aega võtab. tervitan meil külalisi Salzburgist, Euroopa Uuringute Keskuse juurest, härra Karas kutsus need, ma loodan, et teil on huvitav. järgmisena saab sõna Anner Loo Eurokontrollist, palun. Thank you, Chairman, for uh, the invitation. aitäh kutse eest ning äh, aitäh võimaluse eest äh, anda oma panus sellesse väga olulisse seminari Ühtse Euroopa taeva tegevuskava teemal. olen ette valmistanud rea slaide, mida kasutan. nagu te teate, Eurokontrollis tegeleme me tulemushindamisega äh, lennujuhtimise valdkonnas. oleme seda teinud päris pikka aega, nii aga alustaksin kõigepealt positiivsest näiteks siin on näha, kuidas on arenenud äh, lennujuhtimise tulevikus kaks tuhat, tulemuslikkus kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat viisteist vahel. kaks tuhat kaheksa oli siis äh, enne majanduskriisi oli suur lendude maht ja kaks tuhat viisteist oli aasta, kui lõpuks see lennuliikluse maht taastus kaks tuhat kaheksa tasemele enam-vähem nii et need kaks aastat on äh, lennuliikluse mahud üsna sarnased ja. ja nelikümmend protsenti on näha tulemuslikkuse paranemine äh, siis kaks tuhat viisteist võrreldes kahe tuhande kaheksaga. palju rohkem on otselende, tõhusam on kütusekasutus ning neljakümne protsendi võrra on vähenenud viivitused ning viie protsendi võrra on vähenenud lennujuhtimiskulud. ning seda ei olnud lihtne saavutada. tahaksin rõhutada ka võrgustiku juhi positsiooni loomise olulisust Euroopa Komisjoni poolt ning, ning äh, olulist osa, mida samuti on mänginud äh, regulatsioon äh, tulemuslikkuse ja kulude osas. võrgustiku juht ning äh, määrused äh, tulemuslikkuse ja tasude kohta on, on kaks suurt edulugu, mis Ühtse Taeva algatusel on. järgmise slaidiga tahaksin näidata, et alustame siin aastast kaks tuhat kuusteist ning meil on praegu tegemist täiesti uue olukorraga. hea uudis on siin see, et eh, lennuliikluse mahu, maht on kasvamas taas, halva, halb uudis on aga see, et algusest peale oleme siin silmitsi ummikutega ning eh, oleme aru saanud, et eh, meil ei olnud varuvõimsust et toime tulla selle mahu kasvuga lennuliikluses. näiteks eelmisel aastal, kaks tuhat seitseteist, suurenes meil oluliselt lennuliikluse maht neli protsenti ja suveperioodil tekkisid märkimisväärsed ummikud kõige enam kasutatavates lennujaamades Euroopas ning siis saime aru, et peatselt võib tekkida olulisi tõrkeid lennuliikluses ning mm, see on kinnitust leidnud aasta kaks tuhat kaheksateist esimestel kuudel, sest kolme-nelja protsendi võrra on suurenenud lennuliikluse maht taas nendel kuudel ning meeles tuleb pidada seda, et meie prognoos on järgnevateks aastateks iga-aastane kahe protsendi võrra lennuliikluse mahu kasv, mis praktiliselt kolmekümne protsendi võrra suurendab lennuliikluse mahtu kahe tuhande kahekümne neljandal aastal võrreldes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta olukorraga, nii et märkimisväärne, märkimisväärselt rohkem on lende, mida tuleb juhtida. tehniline slaid, siis viimased andmed aprillikuu kohta äh, seoses viivitustega. võrreldes äh, aasta taguse ajaga on viivitusi kaks korda rohkem või viivitused kahekordistunud. see on väga tõsine areng. samas äh, lende on ainult nelja protsendi võrra rohkem. ja samas viivitusi kaks korda rohkem ehk sada protsenti. aprillikuu loomulikult oli kuu, milles eh, ilmastikuolud olid eh, erilised, oli palju äikesetorme. me loodame, et see oli ühekordne niisugune areng, aga eh, prognoos kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks oli igal juhul, et viivitused suurenevad poole võrra et neli protsenti lennuliikluse maht suureneb aga, aga viiskümmend protsenti suureneb äh, viivituste arv. loomulikult on mitmeid võimalusi lahendamaks äh, ummikolukordi ja üks nendest on rakendada uus tehniline lahendus, mis on Caesar programmi käigus välja töötatud ning äh, sellel slaidil on näha, et Cesar on meile andnud märkimisväärsed uued tehnoloogilised ja operatiivlahendused lennuliikluse mahu äh, haldamiseks ja lennuruumi paindlikumaks kasutamiseks, lennuliikluse dünaamiliseks juhtimiseks, koostalitluseks, tagamiseks lendude üleandmine lennujuhtimiskeskuste vahel ja nii edasi. Äh, palju tööd on tehtud selleks, et suurendada lennujaamade läbilaskevõimet, ajapõhine eraldamine ja nii edasi. ma ei taha hakata rääkima siin üksikasjadest, sellepärast et, et Cesari ühisettevõttest Peeter Otam räägib teile tõenäoliselt nendest samadest asjadest ja üksikasjalikumalt. nii et see saar on andnud meile tehnilised lahendused, nüüd on prioriteet ja väljakutse meie ees nende rakendamine. loomulikult on see keeruline, sellepärast et me peame rakendama seda mastaapselt, arvestama olukorda kõigis neljakümne ühes Eurokontrolli liikmesriigis ning äh, loomulikult eh, iseäranis Euroopa Liidu liikmesriikides. ent usun, et kõik on päri sellega, et äh, et äh, rakendusetapil toimuvaid tegevusi tuleb nüüd kiirendada. Nicolas Vanesco mõne hetke pärast räägib meile sellest, kui, kui kaugel me Cesari rakendamisega oleme. viimane slaid, mis mul on näitab, et me oleme praegu silmitsi uue probleemiga, see ummikute olukord, viivituste suurenemine. usume, et Euroopa lennujuhtimiskeskused peavad toimima meeskonnana, igaüks täitma oma ülesandeid ja tegema koostööd, loomulikult Euroopa Komisjon peab kogu protsessi juhtima ja koordineerima, aga Cesari ühisettevõte et peab ka selles osalema. kõigepealt tuleb täiendada lennujuhtimiskava üld, üldkava osa, et tagada lennuruumi parem läbilaskevõime ning rakendada Caesari lahendused. loomulikult tuleb need uued lahendused sertifitseerida, sest turvalisus on äärmiselt oluline see on hädavajalik eeltingimus selleks, et oleks võimalik midagi rakendada. siis tulemuslikkuse hindamise asutus peaks äh, hindama tulemuslikkust, võrgustiku juht peaks hindama siis äh, lennuliikluse juhtimist ning Eurokontrollis meie oleme asutus, kes äh, tagab toe kõigile eelnimetatud lennuliikluse juhtimisega tegelevatele organisatsioonidele. tänan teid tähelepanu eest! aitäh! raportöör, palun! Thank you, president I...! aitäh, proua esinaine! ütleksin ka paar sõna. vabandust, et hilinesin. olin ühel teisel koosolekul. ma tahaksin teid tänada selle eest, et, et te täna sellele seminarile tulite eriti tahaksin tänada härra suursaadikut, sest mul on talle ka eraldi palve. nagu härra Kornelis ütles, on meil siis pluss määrus kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. ametlik põhjus oli äh, Gibraltari äh, lennujaam. kuigi võib-olla mõned liikmesriigid lihtsalt peitsid ennast selle põhjuse taha, aga kui vaadata reegleid, siis nõukogu ei täida reegleid. sest nõukogus on öö, äh, tekst olemas, seal peab hääletama, mitte ühehäälselt, aga kvalifitseeritud häälteenamusega ning Ühendkuningriik blokeerib seega ma arvan, et tegelikult peaks olema väga lihtne alustada läbirääkimisi parlamendiga. miks ma seda ütlen? võib-olla neli-viis aastat tagasi olid tingimused teistsugused, aga asjad on muutunud. selle öö, viimase aasta jooksul olema kohtunud paljude inimestega, ministritega, volinikega ning kõik ütlevad, et me peame midagi ette võtma. sest öö, kui midagi ei tee, siis kahe-kolme aasta pärast on täielik katastroof. nüüd nad on mõistnud, et tuleb midagi ette võtta. loomulikult SES kaks pluss platvormi tuleb kasutada ning seda uuendada. meil on kaks väga head hinnangut, üks on juba tehtud, ma tahaksin tänada Euroopa Kontrollikoda selle eriaruande eest ning teine on valmimas. tegin juba kaks aastat tagasi pilootprojekti ettepaneku ning nüüd sellega minnakse edasi Eurokontrolli ja C-, C-sari raames. niisiis meie uued ettepanekud saab ehitada üles nende kahe analüüsi, nendele kahele analüüsile. A kuus on selle poolt. kohtusin nendega Madridis seega ja komisjon soovib tegutseda ja, ja seega on väga hea hetk praegu. ning me ei tohi Eh, seda võimalust kaotsi lasta minna. minu eraldi soov suursaadikule on, et eh, tehke sõprust austerlastega eesistumisel ajal ning üritage eh, läbirääkimisi siis alustada. Öelge neile, et me saame tegelikult nende läbirääkimistega ühele poole saada. ning ma kordan, tuleb lihtsalt uuendada praegust süsteemi tuleb uusi asju sinna kaasata. ning sellest saavad kasu reisijad. Nemad on ju selle tööstuse, sellest tööstusest kasusaajad ning kasu saab ka Euroopa. ma arvan, et meie kohustus on seda teha Gibraltari puhul võib leida ka lahenduse, nii nagu me seda suutsime EASA puhul leida. nii et keegi ei pahanda. niisiis, see on üsna väike argument praegusel hetkel. palun, suursaadik, vahest suudate veenda oma sõpru Austriast, et alustataks läbirääkimisi. et selle väga olulise failiga lõpuks ka ühele poole saadakse, aitäh! kes eh, seni kõnelenutest soovib kommenteerida? härra Suursaadik, on teil kommentaare? nagu ma ütlesin, huvitas see arutelu mind väga just seetõttu, et me oleme varsti nõukogu eesistujad praegu loomulikult ma ei saa rääkida nõukogu nimel või ka Austria eesistuja nimel. eile rääkisin äh, eesistujaga, koordineerime oma tööd ja kui tingimused on täidetud, siis nii nagu kõikide teistegi äh, eelnõude puhul üritame me äh, need läbirääkimised lõpetada, kui me asume poole aasta pärast eesistujaks, aga seni loomulikult koordineerime oma tööd Austriaga eesistuja omana, sest meil on tõesti väike kahe-kolmekuuline võimaluste aken järgmise aasta alguses ning üritame tõesti tõhusalt tegutseda. loodetavasti siis kaks plussi kallal saame siis ka edasi tööd jätkata. Te võite vast edasi anda sõnumi, et mina kavatsen olla hea läbirääkija. mitte nagu tavaliselt, aga võin olla seekord väga paindlik, et me jõuaksime ühisele positsioonile. kas keegi veel soovib kommenteerida? jah, palun. lühidalt komisjoni poolt me kindlasti jagame härra Marinescu ambitsiooni, et selle teema juurde kiiresti tagasi tuldaks. juba mainiti seda, et me peame tõesti hakkama saama lähituleviku kapatsiteediprobleemidega ning ka Kontrollikoda nõuab, et me teeksime, viiksime sisse määrustiku muudatused. kui me seda ei tee, siis eh, eh, viibib ka meie reaktsioon nendele väga väärtuslikele soovitustele. kui midagi eh, ei toimu, siis arvestage vähemalt meiega. Läheme edasi päevakorraga. härra Hotam Seesarist, palun, teil on sõna. Thank you, good afternoon and uh... aitäh, tere päevast! minu nimi on Peter Hotham, ma olen Seesari ühisettevõtte tegevdirektor, et me asju segamini ei ajaks siin. meie ühisettevõte on tegelikult Euroopa Liidu üksus, mida, mis põhineb artiklil kakssada kaheksa aluslepingust ning meid loodi meie enda määruse põhjal, mille võttis vastu parlament me oleme ühendatud äh, lennundusstrateegia ja ühise Euroopa taeva programmiga, see annab meie tööle aluse ja konteksti. me vastutame teadus- ja arendustegevuse eest. meie eesmärk on eemaldada puudujäägid senisest teadus- ja arendustegevusest. vastutame selle eest, et saavutataks piisavad teadustulemused, et äh, kaasajastataks Euroopa lennujuhtimissüsteemi. see on kooskõlas kahe tuhande üheksanda aasta nõukogu üldise tegevuskavaga. seega oleme ühtse Euroopa taeva tehnoloogiline pool. ja meil on ka konkreetsed öö, äh, öö, äh, tehnoloogilise, tehnoloogiaalased ülesanded täita. me täidame täielikult äh, lennundusstrateegiat, äh, tegeleme rahvusvahelise konkurentsivõimega, CO2 heitmetega, kasvu ja innovatsiooniga, umbes lennujaamadega, küberturvalisusega, äh, töötajate oskustega ning turvalisusega mis on siis selle kaasajastamise Äh, sisu. see on siin slaidil kirjas, aga tutvustan seda pikemalt. soovime kaasajastada äh, läbi investeeringute teadustöösse neid keerulisi aspekte. Äh, tahaksin rõhutada, et tegeleme nende asjadega, mida koha peal lahendada ei saa lihtsalt. ja need probleemid võivad äh, põhjendada, põhjustada takistusi lennujuhtide töös. see, siia kaasatakse äh, Euroopa piiride ja üle, Euroopa piirides ning ülejäänud maailmas äh, tekivad ummikud, otsuste tegemise te, ning automatiseerimise parandamine Äh, lennuvoogude parandamine, kõikide äh, lennukite, äh, kaasa arvatud ka droonide, kommertsdroonide kaasamine, samal ajal pidades silmas turvalisust, siis teenuste virtuaalseks muutmine, me juba kuulsime ennem nendest teenustest, aga nad tuleb muuta virtuaalseks, tagamaks, et me oleme vastupanuvõimelised aga nii saame ära kasutada ka uusi turuvõimalusi ning saa-, võime saada majanduslikku kasu. lennutranspordi kogukond üldiselt töötab ka selle äh, Euroopa lennunduskava toetamise nimel. jagatakse seda nägemust ning äh, kaasajastamise soovi. see üldine tegevuskava, nagu öeldud, võeti vastu nõukogus kolmekümnendal märtsil kaks tuhat üheksa see, selle raames on peatud, peetud ka Eurokontrolli ja Euroopa Komisjoni juhtimisel läbirääkimisi. Nende väljakutsete saavutamine tähendab, et me peame tegema suuri investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning kaasama erinevaid partnereid. praegused teadus- ja arendustegevuse tulemused ähm, võrgustiku tasandil äh, ning selle eesmärgid on kaasatud sellesse üldisesse tegevuskava ehk siis tegemist on sellise elava, areneva dokumendiga, kus võetakse arvesse reaalsuses toimuvat. oluline on ka sidusrühmade poolne panus ning seda kaasatakse ka sellesse dokumendi uuendamisesse. see kapatsiteedi öö, äh, öö, äh, probleem öö, äh, kulutõhususe probleem ja keskkonnaprobleem, seal peab olema tasakaal, neid, nendele kõigile ei saa, saa samaaegselt keskenduda, seega tuleb saavutada tasakaal. rääkisin investeeringutest teadus- ja arendustegevusse. sooviksin siin ära märkida, et keskmised investeeringud teadus- ja arendustegevusse lennunduses on, äh, moodustavad umbes viis protsenti selle sektori tuludest. näiteks võtame Airbusi, siis nemad investeerivad umbes neli koma viis protsenti oma tuludest teadus- ja arendustegevusse. lennujuhtide puhul öö, öö, üritame saavutada kaks koma viis protsenti, isegi veel vähem, kui me võrdleme organisatsioonidega teistes sektoris, Volkswagen näiteks investeerib üle viie protsenti, Samsung kuus protsenti, Johnson Johnson üksteist protsenti ja IT-sektor investeerib isegi kakskümmend protsenti oma tulust. see näitab seda määra, äh, kui palju investeeritakse võrreldes teiste sektoriga lennujuhtimissektoris. oluline on seega optimeerida meie piiratud ressursse, selle kasutamist, sellega meie koordineeriv üksus ka tegeleb, me optimeerime teadustegevust, võimalikult palju tuleb vältida kattumust ja teadustöö peaks tõesti koordineeritult edasi liikuma. Äh, siin võtame arvesse jälle Euroopa seda üldist tegevuskava, meil on umbes sada nelikümmend erinevat uut lahendust töös, mis peaks, on kooskõlas selle üldise tegevuskavaga. siin toetame me ka Euroopa majandust ning äh, aitame Euroopal ülemaailmsel tasandil liidrirolli asuda lennundusvaldkonnas ma viitasin varem juba sellele üldisele tegevuskavale. astuksin nüüd ühe sammu tagasi. Seesari ühisettevõte loodi kahe tuhande seitsmenda, seitsmendal aastal, kaks tuhat üheksa. otsustas Euroopa Nõukogu siis toetada Seesari projekti läbi selle üldise tegevuskava ning see väike pilt vasakul siin äh, näitab seda ajakava meie teadus- ja arendustegevuses, mis võeti vastu selle üldise tegevuskava raames. ning seal üleval on kirjas Caesar üks teadusprogramm ja siis Caesar äh, kaks tuhat kakskümmend teadusprogramm ning nad äh, on kooskõlas nende nõukogu poolt soovitud äh, teaduse eesmärkidega. kaks tuhat üheksa ja kümme Äh, mindi edasi esimese teadusprogrammiga, Seesar ühega. kaks tuhat kümme toimus esimene vaheanalüüs ning leiti, et ATM äh, tegevuskava uuendamine oli korrektne ning sellega tuleb edasi minna. kaks tuhat kaksteist ja kolmteist valmistati ette Seesar ühisettevõtte laiendamist kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Äh, jätkas, äh, laiendati veel Cesari tegevust äh, ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal teatati ka sellest kõrgetasemelisest programmist, et saavutataks tõesti kõik üldise tegevuskava eesmärgid ja kaasataks ka erinevad uued valdkonnad nagu droonid ja küberjulgeolek, ehk siis kaasasime rohkem pooli. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal pikendati see äh, Cäsari ühisettevõtte tegevust ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saime maha kuuekümne ühe nende lahendusega, mida meilt oli soovitud. nagu juba te varem nägite, siis kahe tuhande kahekümne neljanda aastani peaks Cäsari ühisettevõte tegutsema. minu viimane slaid. see räägib sellest, mida me oleme saavutanud, mida need ka kuuskümmend üks lahendust tähendavad Need on kaasa toonud kulutõhusama, äh, koordineerituma äh, teadus- ja arendustegevussüsteemi koos meie partneritega, äh, sest meie poolt üles ehitatud süsteem tõesti toimib. me oleme rahvusvaheliselt tunnustatud ning Euroopa Liidu mõjukus on ka siin sektoris suurenenud. kui vaadata ülemaailmset ekvivalenti sellele Euroopa tegevuskavale, äh, ma, äh, siis see on hämmastavalt sarnane Euroopa omale. me otsime sünergiat ka finantsressursse kasutades, et meie teadus- ja arendustegevus oleks tõesti edukas ning me äh, edastame lahendustena, meie lahendused on juba valmis kohe turul toimima hakata, hakkama ning me oleme suunud kaasa, suutnud kaasa tuua suurt kasu ATM-ile Euroopa kodanikele ning seal all on väike kataloog seal slaidil. see kataloog äh, suurendab üksteist protsenti lennujaamade suutlikkust ning kolmkümmend üheksa protsenti suudetakse äh, säästa ning viis koma kolm protsenti vähenevad kulud ning kolm koma kuus protsenti kütusekulu see Seesari kaks tuhat kakskümmend programmi eesmärk on siis sada kolmkümmend viis kuni sada nelikümmend uut lahendust äh, kooskõlas siis selle ATM äh, tegevuskavaga. kaks näidet lahendustest ja nende kasutusele võtmisest, neid on palju, aga toon paar näidet kõigepealt laiendatud saabumise haldamine, see nõuab ka piiriülest koostööd, see on väga oluline, et vähendada keskkonnamõjusid ning hilinemisi. sest me peame parandama koordineeritust alguspunktist sihtpunktini ning teine lahendus puudutab neid eemal olevaid virtuaalseid lennujuhtimistorne. sellel on väga suur majanduspotentsiaal aga see avab ka uued turuvõimalused, uued ettevõtlusvõimalused. ehk siis see on praegust olukorda lõhkuv element. niisiis, need lahendused on üsna öö, äh, öö, äh, erinevad, äh, mõned öö, viivad praegust süsteemi edasi, mõned aga lõhu, üritavad lõhkuda olemasolevat. kokkuvõtteks, meie kahe tuhande kahekümnenda aasta programm üritab täita neid tegevuskavas paika pandud, kahe tuhande üheksandal aastal paika pandud eesmärke. suur tänu! aitäh, sellele oleme raha hästi kulutanud. Läheme edasi. Äh, sõna saab härra Varinsko. Good afternoon, thank you, thank you, Mr Marinescu, thank you to.... Äh, suur tänu, äh, suur tänu ka Eh, eelarve kontrolli eh, komisjonile, et siis eh, Cäsari kasutusele võtu seisukohast saame siin sõna võtta. mina olen Nikolai Varinski, mina olen Cäsari kasutusele võtmise juht täna äh, räägitakse siis sellest, kas Cesar on äh, tulemusi andnud ja meil äh, on väga hea meel sellele kaasa aidata, sest kui tulemused on, siis need kindlasti ilmnevad kasutuselevõtu etapis ja seetõttu on see etapp äärmiselt tähtis Pe. Peeteri viimane slaid oli suurepärane Äh, näitamaks siis seda, kuidas toimub äh, üleminek ühelt äh, teisele. näitan nüüd siis seda, kuidas siis praeguse Caesari kasutuselevõtt toimub. see on tegelikult märksa hilisem protsess kui Caesar ise. me alustasime sellega kolm aastat tagasi, aga nüüd oleme äh, arenenud juba kaheks üsna äh, unikaalseks tööstuspartnerluseks ja sellega siis äh, me, meil on kaheksakümmend viis partnerit kolmekümne neljas riigis ja sealt siis kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriike, kes siis äh, viivad läbi Äh, erinevaid äh, rakenduskavasid ja võtavad siis kasutusele kolmkümmend kahte Cäsari lahendust. siin on erinevad logod, aga siin on just see Cäsar Deployment Manageri äh, logo, mis on siis äh, partnerluse äh, unikaalne äh, partnerlus. siin on siis jõud ühendatud siis, et toetada komisjoni ja selles osalevad lennujuhtijad ja lennuväljad miks seda vaja on? kui me räägime äh, Euroopa Liidust ja selle arengust, siis on siin just selles valdkonnas oluline äh, investeerida, et äh, lennu juhtimine toimiks ja meil on tarvis endastki mõista ähm, parimat toimivust ja tõhusust nii et äh, seitsekümmend protsenti on meil siin praeguses äh, pilootjuhtimisprojekte, see on siis osa sellest Euroopa äh, lennujuhtimise ähm, üldkavast ja see on siis ähm, põhi, põhi asi, mida me Mm, püüame rakendada, see on siis üks osa, see, see on kaks koma viis miljardit eurot investeeringute näol ja äh, Euroopa äh, Liidu poolt siis tuleb üks koma üks miljardit. ja äh, tulemuste andmine on siis täna ilmselt põhi mm, teema ja siin siis mõned äh, faktid selle toetuseks, nagu ma juba mainisin, on meil tööstusprojekte, seitsekümmend üks on juba läbi viidud kaheksateistkümnes riigis ja mis on veel tähtsam, ähm, tõhususe äh, juures. siin, kui te näete siis, mis on tehtud, siin on kakssada ähm, miljonit eurot äh, investeeringuid käimas ja see puudutab siis ähm, praegust äh, käesolevat aastat, ma ei hakka siin kõiki andmeid ette äh, lugema. nii et, et seitsmekümne ühe ähm, projekti ähm, toel äh, on, on siis tõhususega äh, säästetud kuussada kaks tuhat minutit ja ja kui kõik ähm, projektid äh, läbi viiakse, siis on juba kakskümmend seitse miljardit eurot ja äh, tulevaste projektidega ka siis kakssada kolmkümmend seitse ähm, miljonit eurot. nii et siin on näha ju, et, et see Cäsari projekt äh, on toimiv ja toob konkreetset ähm, tulu säästude näol. ja endast ka mõista, nagu kõik asjad ei ole seega perfektne, meil on ka äh, arenguruumi ja millele me siis sooviksime siin ähm, tugineda? kõigepealt äh, lähtudes siis sellest ähm, tööstuse kesksest ähm, põhimõttest, pärast kolmeaastast äh, kogemust oleme veendumusel, et komisjoni äh, otsus tööstus esirinnale, esirinda seada oli hea ja me jätkaksime selle idee toetamist ja meie äh, liikmed tegelikult ka soovivad samamoodi jätkata seesari kasutuselevõtul, aga nagu ma ütlesin, arenguruumi ikkagi on. killustatus äh, oli asi, mida juba siin mitmel korral mainiti ja see ongi üks põhiprobleemidest tulevikus. me ei tohi samamoodi jätkata, me peame leiutama uusi viise, mis oleks paremini koordineeritud, sünkroniseeritud ja vähem killustatud ja me peaksime ka paremini äh, äh, keskenduma Cäsari lahenduste äh, otsesele rakendamisele, me ei tohiks enam uuesti jalgratast leiutada ja peaksime mm, võtma arvesse siis teaduse arengutegevust kõige selle elluviimisel. ja nõnda tehes me usume, et kui me räägime siin ühtsest Euroopa taevast, see hõlmab palju piiriülest äh, infrastruktuuri ja meile tundub, et meil ei ole veel sellist üle-euroopalist äh, lennuliikluse juhtimise äh, arhitektuuri, mis aitaks siis üle-euroopaliselt seda süsteemi ellu viia meil on üha enam äh, äh, kõik see toimumas Euroopa tasemel, mitte riikide tasemel ja loodame ka seda, et tulevikus on ehk vähem projekte, aga rohkem äh, kaasatud äh, Äh, sidusrühmi ja liikmesriike, kus oleks siis äh, konkreetselt paika pandud ühtsed eesmärgid, mille poole püüelda. suur tänu selle võimaluse eest, et sain äh, rääkida sellest, mis olukord praegu on, Cesar on andnud häid tulemusi ja tööstus kindlasti soovib jätkata sellel teel, aga meil on kindlasti mitmeid häid äh, võimalusi, mida kaaluda, äh, et äh, tulevast arengut tagada, aitäh! suur tänu! meil on, meil on siin tegemist niisuguse valdkonna esindajatega, kelle, kes suudavad jääda ettenähtud ajapiiridesse isegi natukene kiiremini oma jutu ära rääkida. nüüd härra Salazar Thank you very much. aitäh. austatud juhataja, tänan selle seminari korraldamise eest. tänan teie komisjoni ning selle liikmeid ning raportööri härra Marineskut. kõigepealt tahaksin tänada Kontrollikoda eriaruande eest. tegemist on väga asjaliku dokumendiga ning äh, tänan teid selle eest, sest teil õnnestus see koostada väga selgelt ja arusaadavalt väga keerulisel teemal. ning kõik, kes soovivad enda kurssi viia Ühtse Euroopa taeva algatusega, kõigi nende jaoks on see raport, eh, see aruanne väga hea lähtepunkt. EASA vastutab lennujuhtimise eest. Eh, SES kaks paketiga anti meile see pädevus nüüd esimene slaid. ning siin sellega tahame näidata, et seda, mida rääkis Kontrollikoda ka turvalisuse järelevalvest. graafik näitab viimast meie agentuuri standardiseerimise aruannet, vertikaalsed veerud on valdkonnad, kus me oleme kontrollinud ja esimene vertikaalne veerg on kõigepealt äh, õhusõidukõlblikkus, siis äh, edasi tulevad lennusimulaatorid, äh, siis lennujuhtimisteenused ka ja siis kontrollid lennukite juures. siis klass, klass E on standardiseerimisküsimused, klass, klass D tähendab kontrolli tulemusi, kus on probleemid turvalisusega ja klass G on, on siis niisugused puudused, mis vajavad kohest sekkumist turvalisusega seoses. nii et need äh, kontrollid algasid juba kaks tuhat kaksteist ja viimase viie aasta jooksul on meil rohkem toimunud kontrolle ja rohkem tuvastatud puudusi. meile valmistab muret see, et viimastel aastatel, kui ei olnud olulist lennuliikluse mahu kasvu, jätkus siiski sama trend meie kontrolli tulemuste osas ning see valmistab muret, sellepärast et käesolevast aastast me oleme näinud, et lennuliikluse maht kasvab ja meil on juba praegu, võin teile öelda, üks klass äh, G mm, tulemusega kontroll. nii et turvalisuse plaanis on see väga oluline. ja siin tuleks kiiresti rakendada muutusi selleks, et algatus oma eesmärgid saavutaks. kontrollikoja eriaruannet lugedes ning komisjoni vastust sellele lugedes soovisime omalt poolt konstruktiivses vaimus vaadata, kuidas EASA saaks anda omapoolse panuse. nagu te näete, meie saame võidelda killustatusega Äh, ülevalt alla niisugust lähenemist kasutades, äh, parandades ressursikasutust. sest äh, Kontrollikoda on oma aruandes välja toonud need probleemid, millega põrkuvad pädevad asutused kohalikul tasandil seire teostamisel, järelevalveülesannete täitmisel ja nii ei ole see ainult lennundussektoris, vaid igal pool, et me peame, meil toodetakse rohkem, aga ressursse on meil vähem. et ressursse tuleb kasutada paremini. näiteks tehnilist personali ühiskasutada ning toetada järelevalvemehhanisme. ning neid vahendeid on tugevdatud uue alusmäärusega EASA äh, määrust uuendati hiljuti, muudeti Euroopa Liidu seadusandjate poolt eelmisel nädalal veel Strasbourgis hääletas seda parlament ning enamus parlamendiliikmeid toetasid seda ning järgmisel nädalal läheb see nõukogu menetlusse. nii et kolmas soovitus, siin saame Äh, aidata tagada siseriiklike lennujärelevalveasutuste sõltumatust. järgmine positiivne valdkond meie jaoks on soovitus kaheksa ja soovitus üheksa, kus räägime teadus-arendustulemuste prioritiseerimisest ning võitlusest õhuruumi killustatusega ja konkurentsivõimelise keskkonna tagamisest meil on endiselt teatud mõttes killustatud olukord Euroopas ja ka institutsioonide plaanis, nii et me tervitame jõupingutusi, mida härra Marinescu ja komisjon on rakendanud selleks, et S kaks pluss äh, pakett aitaks meil need probleemid lahendada. üks meie ettepanekutest on, on viia Äh, lennujuhtimise üldkava kooskõlla lennuliikluse turvalisuse kavaga, mis on dokument, mille on koostanud liikmesriigid koostöös EASA-ga selleks, et, et lahendada turvalisuse juhtimisega seotud küsimusi. ning see on Euroopa tasandi reaktsioon liikmesriikide soovile töötada välja turvalisuskava. ning seda me EASA-s liikmesriikidega Eh, teemegi, et paika panna selged ja kohustuslikud eesmärgid selles valdkonnas. oluline on, on viia dokumendid kooskõlla nii, et meil oleks sidus lähenemine süsteemis nendele küsimustele. sest me ei räägi siin majanduslikust tõhususest. turvalisus, aga samas turvalisusel on, on alati mõju majanduslikele näitajatele nii et eh, süsteemi parandamiseks võite loota EASA toele ning oleme veendunud, et et eh, koostöös on võimalik eh, nii muuta lennuliiklust tõhusamaks kui ohutam, ohutumaks ning sellega teenida kõigi Euroopa kodanike huve. aitäh! tänan, järgmisena härra Prisinoti Thank you, president um, and thank you to the committee for organizing. jah, aitäh. aitäh teie komisjonile, et korraldate äh, sobival hetkel äh, niisuguse ähm, sündmuse, mina tulen Itaalia Enavist ja meil on neljakümne juhtum-, juhtimiskeskuse Itaalias ja me oleme väga huvitatud Euroopa Ühtse Taeva algatuse äh, rakendamisest ja koostöös siis äh, äh, oluliste ähm, partneritega, äh, Cesari ühise ettevõttega ja nii edasi. esiteks tahtsin rääkida ühest üldisemast küsimusest, mis on üldine olukord tehnoloogia ja transpordi infrastruktuur on tohutult muutumas ja arenemas, seega on meil väga palju vajadusi ja uusi väljakutseid. Ähm, majandus kasvab ja meil on tarvis suuremat läbilaskevõimet ja rohkem äh, kõrgemat ohutust, et meil on ka uusi äh, kliente, meil on äh, droonid ja punktist punkti lennud nii et mitte ainult lend, lennud ja liiklusele tihel, tihenenud, vaid see on ka muutunud keerukamaks ja lisaks sellele äh, ka mm, e, eelkõnelejad on näidanud, et äh, meil on palju veel ära teha äh, just rakendamisega seoses teaduse arendustegevusega. ja meil on ka piirkondi, mis ei ole siis veel Äh, arengutega piisavalt kaasas käinud ja siis on meil äh, veel äh, keerulisi olukordi seoses sellega, et on digitaliseerimine toimumas, automatiseerimine, tehnoloogia areneb äärmiselt kiiresti ja on väga oluline kasutada ära niisugust hetke või niisugust arengut ja see tuli välja ka äh, kontrollikoja raportist, nii et meil on tarvis äh, luua integratsiooni ja äh, tuleb tagada sujuv töö toimimine, võttes siis järk-järgult kasutusele uus tehnoloogia. seda saab teha siis tänu Cesari algatusele komisjoni äh, eest võttel, aga lisaks sellele mm, tuleb selle uue tehnoloogia kasutuselevõtuks ka varuda aega aga see jällegi ei ole tihtipeale kooskõlas selle tiheneva lennuliiklusega ja selle vajadustega, nii et meil tuleks eh, tuvastada tehnoloogilised eh, vajadused, erinevad teenused seoses droonidega ja nii edasi, meil on tarvis eh, tuvastada, missuguseid strateegilisi otsuseid me peame vastu võtma. ja üks nii-öelda esimene nendest on see, et me peame Äh, toetama äh, niisuguseid organisatsioone, kes on valmis selle äh, tehnoloogilise arenguga kaasa tulema ja tuleb investeerida, et kasutada ära satelliittehnoloogiat, näiteks üks näide, ENAV on ka osa Äh, on, siis on siis ettevõte, kes pakub äh, sellist järelevalveteenust äh, põhimõtteliselt kogu maailmas, nii et see on väga suur samm edasi ja uued võimalused avanevad siin, nii et meil tuleb igati toetada niisuguseid uusi arenguid. siis on ka partnerlussuhete konsolideerimine, me oleme seda ammu rääkinud, see ei saa olla lihtsalt ainult mingi loosung, meil on tarvis Ähm, piisavat äh, täielikku äh, integreerimist ja niisugused partnerlussuhted äh, aitavad sellele kõige tõhusamalt kaasa. ja selle võttes arvesse siis ka seda, mis sektoris toimub, on äärmiselt oluline ka avaliku erasektori koostöö, on tarvis tööstust toetada, on tarvis ka äh, Äh, seda, et äh, avalik äh, sektor looks selleks sobivad tingimused, näiteks võttes arvesse seda, ma arvan, et Euroopa saaks kasu nendest äh, arengutest, äh, luues siis äh, erinevate sektorite vahelise koostöövõrgustiku ja ma arvan, et me peame ka teistelt transpordiliikidelt nende kogemustest õppima, kus on ka sarnaseid kogemusi juba olnud. järgmises slaidis näitaksin siis, et mida oleks mõttekas ette võtta ja äh, siin oleks siis oluline kahte asja vaadata. Äh, esiteks, kui me räägime siin automatiseerimisest, digitaliseerimiseks, siis oluline, et me kasutaksime ära andmeid nii hästi kui võimalik, äh, mis meil on. ja see on nüüd Caesari edasi jõudnud osa, seda tuleb edasi arendada nii et äh, seda, seda peaks käsitlema ähm, prioriteetsemal, prioriteetsena. ja andmed muidugi ei liigu iseenesest, selleks on tarvis äh, äh, erinevaid vahendeid, järelevalvet, kommunikatsiooni ja nii edasi lennuk lendab kiirusega umbes kaheksasada viiskümmend kilomeetrit tunnis ja satelliitsidega saab siin palju ära teha, aga mitte ainult. nii et need on põhilised äh, valdkonnad, millele me praegu keskendume, keskendume, aga äh, kõik äh, organisatsioonid peavad ka oma rolli siin täitma meil on juba sobiv äh, keskkond olemas äh, ja meil on tarvis tugevdada selle raames tehtavat äh, koostööd. ja tervitaksin siin ka Euroopa Komisjoni jõupingutusi viimase kümne aasta jooksul, mm, kuna niisugune tööstuskoostöö Äh, süsteem on olnud väga kasulik ja siis on ka äh, äh, regul-, regulatiivne raamistik, lähtudes senisest kogemusest saab öelda, et praktikas tegelikult neid valikuid ikkagi ei tehta. kui on toimus, toimumas tehnoloogiline areng, ja siis me ütleme, et me ei taha äh, mingeid institutsioonilisi äh, äh, piiranguid. seega võib-olla tulebki tunnistada, et mõned asjad ei ole hästi toiminud ja mm, see ühtne äh, taevas äh, pluss näiteks on väga oluline, et liikmesriigid seda toetaksid äh, ja ka seda ka just rakendamise tasandil, tagades, et see kõik, mida Euroopa selles vallas ette võtab, saab ka tuge siis regulatiivsest raamistikust ja viimaks siis inimlik faktor, inimfaktor praegu äh, on äh, meie infrastruktuurides inimestel äärmiselt oluline roll ja äh, kolleegid ka ütlesid, et tehnoloogiline areng mõjutab tulevikus väga tugevalt kõiki neid ameteid ja töökohti. ja seega me peame paralleelselt ka töötama selleks, et et see teenus jätkuks turvalisena ka tulevikus. ja see äh, äh, raport, millele te äsja viitasite, sealt ka ilmnes, et aasta kaks tuhat seitseteist oli turvalisim aasta lennu, äh, lennuliikluses läbi aegade, nii et ma arvan, et see on ka tänu meie kõigi ühistele jõupingutustele, et see nõnda oli mis meil äh, veel siis on, meil on tarvis äh, võidelda äh, killustatuse vastu. see võib-olla ei ole siin kõige selgem selle slaidi peal, siin on erinev võrgustik, mis siis ühendab andmeanalüütikuid, lennuliiklust ja selle erinevaid osapooli ja nüüd oleks tarvis siis see kõik äh, sujuvalt äh, lõpule viia ja ma arvan, et me saame seda teha ainult siis, kui me äh, mõistame, lepime kokku selles, et mõned asjadega ei tasu edasi minna ja teistega kindlasti tasub esiteks on väga oluline, et me kaitseksime neid häid äh, asju, mis on juba seni tehtud ja sellest äh, lähtudes on meil teatav äh, institutsiooniline stabiilsus ja ka kogu sektoris ja kontrolliga raportist tuli see ka välja. see on selline infrastruktuuri stabiilne arendamine, stabiilne areng ja sellega saab siis teha teadus-arendustegevust ja tagada ohutust äh, ja nii edasi. seal on Eurokontroll, nii edasi. ja äh, tehnoloogilist arengut äh, tuleb jõuliselt toetada ja tööstust toetada. ja see on siin esmatähtis, et jätkataks rahastusega, et see oleks äh, stabiilne selle sektori jaoks ja siin on ka sõnum äh, komisjonile, et oleks äh, vaja tagada, et antakse võimalus nende eesmärkide saavit-, saavutamiseks, sest nendest loobumine oleks kindlasti halb siis on pikaajaline investeeringute tsükkel, mida tuleks ette näha ka regulatiivne raamistik, õigusraamistik institutsioonide poolt, mis peaks olema stabiilne. nõukogu, parlament ja komisjon peaksid äh, seda õigusraamistikku tugevdama ja äh, need, mida ei kasutata või mis ähm, pidurdavad ühtse äh, taeva elluviimist, nendest loobutaks ja ülejäänuid äh, siis äh, toetatakse, arendatakse edasi, nagu ka härra Marinesko ütles, et ühtne Euroopa on taevas pluss on siin esmatähtis, mis aitaks meie eesmärke saavutada, aitäh! ja wir danken Ihnen, damit kämen wir zu. aitäh, nüüd küsimuste voor, raportöö palun. Conclusions, jah yeah?? Questions. Ah, questions. So, no, I don't have any question. ja, ich habe eine Frage so.... mul küsimusi ei olegi, mul, minul on üks küsimus. jah, see oli kõik väga huvitav võttes arvesse, et peamiselt on vastutav ju selle teema eest transpordikomisjon, aga küsimus seisneb selles, kuidas meie saame teid toetada. Teie ettekanded olid väga huvitavad ning mida teie ootate eh, meilt kui eelarve kontrolli komisjonilt, eh, mida saaksime meie teha, et ühtne Euroopa taevas tõesti valmis saaks? kas teil on eh, mõningaid soovitusi selle koha pealt? I can give an answer. ma võin anda vastuse. kui vaadata kontrollikoja aruannet, siis võib näha, et nad teevad, esitavad väga ohtlikke küsimusi, nad ütlevad, et võib-olla tuleks veel analüüsida Seesari rahastamist pärast kahe tuhande kahekümne neljandat aastat, kuna tulemusi ei ole ja nii edasi. ma arvan, et nii meie komisjon saabki aidata. me ütleme, et, et me peame tagama, et raha kasutatakse tõhusalt. seega palun koostage korrektne määrustik, mille põhjal on võimalik ka hästi ja tõhusalt raha kasutada. täpselt. ma soovisin teilt küsida ka, miks me selles valdkonnas, kus meil on ka suuri edulugusid, meil oleme olnud edukas, miks me endiselt peame kasutama palju öö, maksumaksjate raha, härra Zeller, palun. jah Äh, ettevalmistustöö on olnud põhjalik, see, see on, näitab ka juba edu, aga poliitilist tahet praegusel hetkel napib ja see öö, äh, oma naba vaatamine lennu öö, äh, juhtimisvaldkonnas, see, sellest tuleb lahti saada, saada. liikmesriigid peavad üles ärkama. terve USA jaoks on üks lennu öö, juhtimisamet ning see toimib kolleegid on mulle öelnud, et meil äh, sõidavad äh, lennukid kaheksasada viiskümmend äh, kilomeetrit, kaheksasada viiskümmend kilomeetrit ületavad kolme riike ning igaühel on oma lennujuhtimisteenistus. seetõttu on meil ka personalipuudus, viimased andmed ütlevad, et sada seitsekümmend hilin-, hilinemist on tekkinud seetõttu, et meil on personali vähe või on streigid või on halb äh, ilm. Äh, ilmal on küll, äh, ilm on küll sageli põhjus hilinemiste puhul seega me peame hakkama tegutsema, teadustööga tuleb edasi minna. meil ei ole veel piisavat vundamenti ei äh, Euroopa ühise taeva saavutamiseks, aga me peame lõpuks äh, omavahel kokku leppima. tegemist on lennujuhtide äh, puhul ju riiklike ametitega ning nad peavad omavahel kokku leppima Eh, et inimesed ei peaks passima lennujaamades selle asemel, et eh, tööd teha. aitäh. härra Marinescu ütleb, et see on ohtlik küsimus, aga mina ütlen, et see on oluline küsimus. me töötame praegu öö, eh, uue finantsraamistiku ettepaneku kallal ning siin on oluline see mõjuhinnang, et me saame tõesti näidata, millised on meie eesmärgid ning kuidas me saame põhjendada seda, et me kasutame maksumaksjate raha programmi toetuseks. ma suudaks juba praegu välja tulla kahe põhjendusega. kõigepealt, kui me räägime teadusest kui meil on Euroopa ühine teaduspoliitika, siis see valdkond on just selline oma olemuselt, kus oleks põhjendatud ühistegevus. tõesti, siin on vaja koordineeritud tegevust, ükski teadlane või ettevõte või ülikool ei suuda üksinda neid tehnoloogiaid välja töötada. seda on vaja teha üheskoos. meil on siin palju äh, pooli kaasatud, nagu öeldud, kakskümmend kaheksa lennujuhtimisteenistust, palju tööstusettevõtteid, palju lennufirmasid ning kõik nad peavad tegutsema oma valdkonnas, e, saavutamaks see kaasajastamine ning tehnoloogiline nihe, millest rääkis ka ENA esindaja. siin minu arvates e, tulebki äh, kasuks see üle-euroopalise teaduse lisaväärtus. teine oluline element, mida sooviksin rõhutada, on tegemist on jällegi kollektiivse tegevuse teemaga. meil on vaja üheskoos jõuda uuele digitaalsele tasandile, kõik peavad ping-, pingutama, aga kõik sellest kohe kasu ei saa. mõned pooled saavad kasu alles pikemas perspektiivis mõned ise ei saa kunagi kasu ning nende ettevõte pigem kannatab, aga kui nad investeeringuid ei tee, siis süsteem ei suuda tervikuna digitaalseks minna. seetõttu on vaja avalikul sektoril ka sekkuda, eriti juhtudel, kui äh, üksik äh, ettevõtete jaoks oleks tulemus negatiivne, aga üldiselt süsteemile positiivne see on siis hea põhjendus, miks edaspidigi seda abi anda. aitäh, kas keegi soovib veel kommenteerida? jah, mõistan küll, tahaksin teid kõiki tänada nende ettekannete eest, sõnavõttude eest. ja ma arvan, et me peame äh, vähemalt siis äh, näppu pulsil edaspidi hoidma sellel teemal. suur tänu, et te siia tulite. Äh, mõlemad raportöörid vabandasid, et nad ei saa siin olla. homme alustame uuesti kell üheksa, praeguseks on koosolek lõppenud.